I, I that we, that... minu ettepanek on, et me alustame kõigepealt tehniline teave. tõlge on tagatud kõikides Euroopa Liidu ametlikes keeles, keeltes, välja arvatud keeli keel ja tahtsin ka teada anda, et kuulamist kantakse veebis üle ja seetõttu kõnelejate esitlus salvestatakse. head liikmed, lugupeetud külalised, suur rõõm on teid siin tervitada parlamentaarkomisjonide kohtumisel, mille on korraldanud koos justiitsküsimuste komisjon ja ombudsmanide võrgustik ja see on kõigile hea võimalus kogemusi vahetada, mis tähendab ühenduse õiguse kohaldamisest sest ma arvan, et ülevõtmine, rakendamine ja kohaldamine ühenduse õiguse puhul ei ole tegemist ainult tehniliste küsimustega, vaid need on meie ühenduse mõttes võtmetähtsusega. demokraatia, nagu me teame, seisab silmitsi probleemidega, meil on õigusriigi põhimõtete kriis, kodanike usaldus ühenduse suhtes väheneb, ei usaldata, et võetud kohustusi ja lubadusi täidetakse, seega see teema on võtmetähtsusega, et meie usaldusväärsus säilitada. Euroopa Liidu õigus saab pakkuda käega katsutavaid tulemusi meie kodanikele ja ettevõtetele ainult siis, kui seda ka õigesti praktikas kohaldatakse. kui seda ei tehta korrektselt ja õigeaegselt, siis jäävad kodanikud ja ettevõtted Äh, ilma nendest õigustest ja eelistest, mis on neile ette nähtud, seetõttu on ka see tänane kohtumine nii oluline, sest me peame tagama, et need eesmärgid, mis on meie õiguses, ei lähe kaotsi või ei nõrgene kogu selle protsessi käigus ning liikmesriikide parlamendid on siin võtmetähtsusega Nad kujundavad Euroopa Liidu õigust ja ka vastavat poliitikat. ja nii on see olnud viimased kümme aastat, eriti pärast Lissaboni lepingu vastuvõtmist, nad on ettevalmistavas faasis üha rohkem kaasatud, arvestades ka poliitilist dialoogi liikmesriikide parlamentide ja institutsioonide vahel, aga ka analüüsifaasis, kui me räägime nõuetele vastavusest ja vaatame ka lähimuspõhimõtet õiguse kontekstis ning osalus on äärmiselt tähtis, sellepärast et see suurendab ühenduse tegevuse seaduslikkust, aga liikmesriikide parlamendid ei ole ainukesed, kes on rakendamises kaasatud. väga olulised on ka liikmesriigi kohtud, liidud, omavalitsused, regionaalsed äh, institutsioonid, eh, tagamaks seda, et õigusloome oleks tõenduspõhine ja läbipaistev, kui see on kodanikele kättesaadav ja selge, saab seda ka tõhusalt kohaldada ning ettevõtted ja inimesed mõistavad paremini oma õigusi ja kohustusi ning neid õigusi saab ka vastavalt kohaldada. seega ma arvan, et täna tuleb huvitav päev, meil on hea võimalus arvamusi vahetada ja annan nüüd kohe sõna kolleeg Tsakile, kes on petitsioonide komisjoni asejuht. suur tänu, head liikmed, lugupeetud kõnelejad, head osalejad, mul on suur au teid täna siin kõiki tervitada petitsioonide komitee nimel. mul on suur rõõm tervitada kõiki osalejaid siin parlamentide vahelisel kohtumisel, mille oleme korraldanud koos justiitskomisjoniga ning Euroopa ombudsmanide võrgustikuga. tänasel kohtumisel käsitleme ühenduse õiguse kohaldamist ja ülevõtmist ning arutame, kas me vastame kodanike ootustele, kes on muret väljendanud selles suhtes muuhulgas Euroopa Liidu õiguse rikkumiste kohta. kui me vaatame ka petitsioonide hulka nende teemade lõikes, kaks juhtumit, mida analüüsime täna hommikul käsitlevad Euroopa Liidu õigust, mille kohta on meie petitsioonide komisjonis esitatud arvukalt petitsioone, kõigepealt kahe tuhande neljateistkümnenda aasta direktiiv, mis puudutab teatud keskkonnaprojekte, nii riigi kui eraprojekte ja kahe tuhande neljanda aasta määrus, mis puudutab lennureisijate õigusi keskkond ja tarbijakaitse on kaks valdkonda, kus inimesed leiavad, et Euroopa Liidu õigust võiks paremini kohaldada ja seda võiksid paremini rakendada ka liikmesriigid. seetõttu on igati õigustatud, et siin on ka liikmesriikide esindajad, ombudsmanid ning ka suurepärane ekspertide meeskond, et saaksime käsitleda neid teemasid. soovin teile meeldivat ja viljakat arutelu ja nüüd annan sõna proua Selin Kauerile sissejuhatuseks. tema on Euroopa Komisjoni asepeasekretär, palun. suur tänu, tere hommikust kõigile. mul on au sissejuhatuseks sõnavõtt, äh, kindlasti kujuneb sellest täna väga huvitav päev, kui me räägime Euroopa Liidu õiguse kohaldamisest. nagu president Juncker viimases olukorrast Euroopa Liidus kõnes käsitles, meil on tegemist õiguse ühendusega ning õiguse õige kohaldamine on võtmetähtsusega, tagamaks seda, et kodanikud ja ettevõtted saavad nautida Euroopa Liidu poliitika vilju. õige kohaldamine tagab selle, et nad äh, saavad nautida õigusi, aga ka seda, et neil on kiired võimalused, et lahendada probleeme, millega nad võivad silmitsi seista. see ei ole ainult Euroopa Komisjoni kohustus, vaid meie kõikide kohustus Euroopa Liidu ja kohalikul tasandil tagada see, et õigust rakendatakse korrektselt kõigepealt paar sõna selle kohta, mida komisjon omalt poolt teeb. ligi kaks aastat tagasi võtsime vastu uue teatise, mis tõi välja strateegilisema lähenemise Euroopa Liidu õigus, paremad tulemused parema kohaldamise valguses. tuginesime kahele põhimõttele, kõigepealt koostöö liikmesriikidega tagamaks Euroopa Liidu õiguse korrektset kohaldamist, sellepärast et ennetus on alati parimine kui ravi, kui ravi. tahtsime ennetada probleeme, tehes väga tihedat koostööd liikmesriikide parlamentide ja asutustega, kui toimus Euroopa Liidu ülevõtmine ja rakendamine. see puudutas nii direktiive, mille kohaselt teatises nägime ette mitmeid vahendeid liikmesriikidele, et nad teaksid, mis on parim viis seda tööd teha, aga kui meil on kaebusi ja rikkumisi, kui kaebusi on esitanud kodanikud või ettevõtted, kus öeldakse, et äh, rakendamine ei ole olnud korrektne, siis selle asemel, et kohe kohtusse pöörduda, sest see protsess on ju äh, natukene pikk, oleme üritanud astuda dialoogi liikmesriikidega, et neid probleeme ületada. samamoodi tahame komisjoni poolt äh, tegutseda kiiresti ka nende probleemide puhul, mida dialoogiga lahendada ei ole ürit-, õnnestunud. teatises on komisjoni sekkumiseks neli prioriteeti. esiteks olukorrad, kus ülevõtmine ei ole toimunud või seda on tehtud ebakorrektselt, kui see, ta ei ole üle võetud siseriiklikku õigusesse. teine olukord, kus Euroopa kohtulahendit ei täideta liikmesriigi poolt. kolmandaks olukord, kus on tegemist Euroopa Liidu finantshuvidega ja neljas, kus küsimus on ainupädevuses. Need on siis neli prioriteeti, kus me räägime jõustamisest, aga me nõustume, et kodanike ja ettevõtete puhul alati see ei ole kõige lihtsam probleem. ja seetõttu on ombudsmanide roll nii tähtis, sellepärast et kodanike jaoks on ombudsmanid alati esimene, kelle poole pöördutakse kes nende kaebusi kuulda võtab ja sageli ombudsmani uurimine viib tulemuseni, kus leitakse, et on tegemist süstemaatilise probleemiga, probleemidega ning seetõttu meie koostöö on tõepoolest partnerlus. aasta tagasi korraldasime esimese kohtumise, kus olid Euroopa Liidu ombudsman, siseriikliku, liikmesriikide ombudsmanid ja komisjoni talitused, et vaadata, kuidas seda partnerlust tõesti soodustada ning lähiajal plaanime korraldada uue sarnase ürituse, sest milline siis praegune olukord on kaks aastat pärast seda teatist septembris kontrollikoda avaldas ülevaate, mis annab annab äh, väga selge pildi, milline on hetkeolukord koha peal. ma pean ütlema, et tunnustati edusamme, mida teatud valdkondades on saavutatud Euroopa Liidu õiguse ülevõtmisel ja toodi välja neli aspekti ehk siis prioriteedid on paika pandud ja sellest tulenevalt oleme tõesti saanud konkreetselt tegutseda lisaks verstapostide paikaseadmine, et me saaksime kiiremini tegutseda ja vaadata, kus me oleme, koostöö tugevdamine liikmesriikidega ning neljandaks oleme püüdnud suhelda ka sidusrühmadega ja ka avalikkusega terviklikult. me väga hindasime Kontrollikoja hinnangut, aga võtsime ka tähelepanelikult teadmiseks need valdkonnad, kus tuleb veel tegutseda. teise, esimene valdkond on just kodanike kaebuste lahendamine. me oleme veendunud, et kodanike kaebused ja ettevõtete kaebused on tähtsad tuvastamaks rikkumisi, sest äh, alati Brüsselist ei ole nii lihtne näha, kus need probleemid täpselt on, seega kodanike kaebuste kaudu me saame parema ülevaate ja me üritame neid lahendada lähtudes kõikidest, kõikidest hea halduse põhimõtetest, pakkuda neile ka suuniseid, aga nemad peavad meile infot andma, et me saaksime vastavalt tegutseda. me tõesti püüame vastata ka aasta jooksul ja see on päris keeruline meie jaoks, aga ootuste haldamine on päris keerukas, sest sageli pöördutakse äh, meie poole soovitakse hüvitisi, aga komisjon, nagu te teate, ei saa seda teha, hüvitisi määrab äh, liikmesriigi kohus ning seetõttu soovime me kodanikega rohkem teavet jagada, et nad teaksid, kuhu nad peaksid pöörduma ja seal ongi nii tähtis ombudsmani roll, et äh, kodanikel oleks võimalus õige kanali kaudu oma muret väljendada. teine punkt, kus Kontrollikoja arvates võiksime olla edukamad, on just läbipaistv, läbipaistvus, me oleme tõesti üritanud seda teha, aga sellest kõigest veel ei piisa. kodanike soov läbipaistvuse osas hõlmab kahte aspekti. Nad tahavad teada, millega me tegeleme ja miks, kuidas me need lahendame ja siin avaldame me pressiteateid pärast iga rikkumistsüklit ning avaldame ka iga-aastase raporti, kuidas me oleme käsitlenud rikkumisi ning see oluline arutelu toimub ka siin komisjonis, sest see on hea võimalus meie jaoks pidada seda dialoogi, et ka meid analüüsitaks, meil hoitaks silma peal ja me saame tagasisidet selle kohta, mida me teha üritame, aga kodanikke huvitab ka see, kuidas direktiive üle võetakse siseriiklikku õigusesse. ja ka seda valdkonda üritame edasi arendada, et kodanikud näeksid, kuidas liikmesriigi parlament on direktiivi üle võtnud, kas on mindud kaugemale, kas on soovitud täiendavat määrust ja kuidas teised liikmesriigid on sama probleemi lahendanud ning tõepoolest me soovime, et meil oleks kodanike ja ettevõtete jaoks rohkem infot. ja siin on liikmesriigi parlamendi roll määrava tähtsusega. tõepoolest, ülevõtmine parlamendi poolt peab toimuma õigel viisil, aga siin on veel üks aspekt, nimelt poliitilised arutelud peavad toimuma ka liikmesriigis, liikmesriigi parlamendis et seal käsitletakse Euroopa Liidu teemasid ning seetõttu on see suhtlus liikmesriigi parlamentidega nii tähtis. kokkuvõtteks tahaksin veel kord rõhutada, et Euroopa Liidu õiguse kohaldamine on meie kõigi ühine ülesanne ja tegemist ei ole staatilise protsessiga. me peame pidevalt parandama seda ülevõtmist ja enda tegevust, sest see tegemist on dünaamilise protsessiga. eelmisel nädalal avaldasime teatise ühisturu kohta, seda soov, soovis nõukogu, kes ütles, komisjon, palun öelge meile, kuidas või palun tuvastage, mis on need jätkuvad tõkked ühisturu paremaks toimimiseks. me nägime, et meil on vaja mitmete ettepanekutega edasi minna, mis on praegu blokeeritud, aga me nägime ka, et rakendamine on puudu Euroopa Liidu tasandil, liikmesriigi tasandil, kohalikul tasandil ning seetõttu tänane kohtumine on nii oluline ja see aitab õiguse kohaldamise kaasa, sest et kui meil ei ole õiguse korrektset täitmist, siis meil ei ole ka õigusriigi põhimõtteid. soovin teile viljakat arutelu ja ootan juba huviga tänase arutelu tulemusi, aitäh! Thank you, thank you, Miss Kaua! suur tänu teile ja kohe annan nüüd sõna meie ombudsmanile, proua Reilile, nii et palun, teie kord. aitäh! tere hommikust kõigile! mul on väga hea meel olla täna teie ees kui te räägite küsimusest, mis ei ole tähtis mitte ainult Euroopa projekti jaoks, vaid ka selle jaoks, kuidas mõista praeguseid demokraatlikke probleeme. see, kuidas inimesed saavad mõjutada ja mõista seda, kuidas seadusandlust vastu võetakse, mis mõjutab neid, on väga tähtis demokraatliku korra jaoks, aga see on tegelikult ka väga tähtis inimeste jaoks Äh, kui nad soovivad kontrollida seda, mis maailmas toimub, kui nad äh, tahavad saada tunnet, et nad saavad tõesti ka mõjutada meie ühiskonnad on omavahel väga tihedalt seotud ja üleilmastumine on endaga kaasa toonud ka poliitilisel tasandil suure kontrolli. ja seega üksikisikuse, üksikisikud võivad arvata, et ei nemad ega riiklikud parlamendid saa kontrollida seadusi, millega valitsetakse maailma, kus nemad elavad. ei ole juhus, et Ühendkuningriigi Brexiti kampaania juhid ütlesid, et võtkem tagasi kontroll referendumi ajal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 peale selle väga paljud inimesed lihtsalt ka tunnevad psühholoogiliselt vajadust kontrollida. kui inimesed arvavad, et nad on kontrolli kaotanud, siis tegelikult meie eh, seadusandjad eh, ja nende institutsioonid kannatavad, isegi kui nad on põhimõtteliselt demokraatlikud. kontrolli puudust kasutavad väga tihti euroskeptikud selleks, et rünnata Euroopa Liitu. Euroopa-meelsed poliitikud ja mõjutajad tunnevad samamoodi, et kontroll on puudu, kui nad näiteks äh, Äh, avalikult ründavad äh, Brüsselit ja ütlevad, et äh, Brüssel mõjutab nende seadusi negatiivselt ja nad teevad seda tihti, isegi kui nad on olnud kaasatud otsuste tegemisse. aga nad lihtsalt kritiseerivad menetlust ja see on see, millega tegelen, kui ma rääkisin läbipaistvusest Euroopa Liidu õigusloomeprotsessis ja oma viimases uuringus otsuste äh, tegemise usaldusväärsuse kohta nõukogus, mida praegu Euroopa Parlament läbi vaatab. ma ütlesin, et äh, kodanikel on õigus teada saada, milliseid otsuseid vastu võtavad valitsused Brüsselis ja see kontroll peab olema sama suur, kui sama valitsus võtab vastu siseriiklikke seadusi. Euroopa Liidul on erinevaid meetmeid selleks, et anda avalikkusele õigus sõna sekka öelda seaduste väljatöötamisel ja rakendamisel. komisjon on äh, eelmisel aastal algatanud seitsesada kuuskümmend rikkumismenetlust ja suurem osa nendest äh, kaebustest tuli just kõige tavalisematelt huvipooltelt samamoodi on meil ka õiguslikke meetmeid, mis võivad olla mõjusad, eriti nägime seda septembrikuus kaebuse kohta töötajate lähetamise direktiivi kohta. avaliku konsultatsiooni kaudu sidusrühmad saavad täpselt teada, kuidas Euroopa Liidu seadusi rakendatakse ja kuidas neil on võimalik neid seadusi mõjutada. kodanikualgatus on järgmine väga tähtis meede, mida aga siiamaani pole veel täielikult välja töötatud. minu äh, institutsioon ja teised ombudsmanid saavad siin mängida väga tähtsat rolli, meie oleme sillaks kodanikualgatuse kodanike ja riiklike ametivõimude vahel. kuid koostöö ombudsmanide võrgustiku kaudu on see, mille kaudu me üritame luua samasugust silda Euroopa kodanike, Euroopa Liidu institutsioonide vahel ja äh, seda siis, kui on probleeme Euroopa Liidu õigusandlusega. peale selle oleme me paralleelselt alustanud ka juurdlusi, kui on tegemist suure avaliku huviga ja kui riiklik ja Euroopa Liidu seadusandlus tunduvad olevat äh, omavahel vastuolus. nagu te teate, Lissaboni leping pani paika ka selle, kuidas riiklikud parlamendid on kaasatud Euroopa Parlamendi töösse. riiklikel parlamentidel on selge roll, see on paika pandud, eh, sest nad eh, Äh, peavad äh, direktiive ümber kirjutama riiklikusse seadusandlusesse, peale selle on meil kollase kaardi menetlus ning samamoodi ombudsmanid mängivad siin väga tähtsat rolli. parlamentide vaheline dialoog on seda kõike muutnud konkreetsemaks ja ma, mul on väga hea meel, et te vaatate ka seda, kuidas Euroopa Liidu seadusi rakendatakse, mitte ainult seda, kuidas õigusandlust välja töötatakse. Need menetlused, mis meil on praegusel hetkel olemas, äh, on sellised, mida kodanike riiklikud parlamendid saavad mõjutada ja sellepärast on väga tähtis, et nad ise ka tunneksid, et neil on see mõjutamisõigus. see ei tähenda seda, et me peaksime lihtsalt teadlikkust suurendama selle kohta, kuidas inimesed saavad kasutada kõiki neid erinevaid äh, menetlusi, vaid me peame tõesti kinnitama, et nende jõupüüdlusi ja pingutusi võetakse ka tõsiselt. riiklikud parlamendid peavad olema mõjukad osapooled, nemad peavad olema sillaks kodanike ja Euroopa Liidu institutsioonide vahel. ning konkreetse äh, näitena, mida ma selle all mõtlen, tahaksin välja tuuagi kodanikualgatuse meil on siin erinevad korrapoliitilised muutused, mida tehakse, ükskõik millised nad ka poleks äh, äh, kodanikualgatuse raames, kuid kõige tähtsam on see lõhe, mis on ootuste vahel, kodanikualgatuse korraldajate ootuste vahel ja tegeliku tulemuse vahel. kui me vaatame esimest eh, edukat kodanikualgatust, mis oli õigus veele, siis komisjoni läks neli aastat selleks, et eh, teha õigusloomeline ettepanek, mis vastaks sellele kodanikualgatusele. ma tean, et siin oli erinevaid põhjusi ja kohe kindlasti see oli masendav nende jaoks, kes seal osalesid, et see kõik võttis nii kaua aega, enne kui õiguslik mõju tuli. ja võib-olla sellepärast tuleks analüüsida olukorda ja mõelda, kuidas kodanike ootustele vastata ja ka parlamendi parlamendisaadikute vasta-, ootustele vastata, kes tahavad siis mõjutada Euroopa Liidu õigusandlust. ja siin juba kolleeg komisjonist kommenteeris seda. aga kõige tähtsam on alustada teadlikkuse tõstmisest. meie parlamendisaadikud peame täpselt teadma, kuidas on võimalik oma häält kuuldavaks teha. Euroopa Parlamendi valimised toimuvad kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal ja see on Euroopa Liidu lakmustestiks selles osas, kuidas vastata euroskeptikutele. see peab olema kõige tähtsam küsimus. me peame hoolitsema sellest, et need, kes on huvitatud Euroopa Liidus toimuvast, saavad ka mõjutada seadusandlust, mida töötatakse välja Euroopa Liidu institutsioonides institutsioonides. aitäh ja olen valmis äh, ja ootan juba põnevusega tänase kohtumise tulemusi. aitäh, proua Reili, selle väga inspireeriva sissejuhatuse eest ja nüüd annan ma sõna äh, nüüd läheme esimese paneeli diskussiooni juurde, kus me keskendumegi Euroopa Liidu seaduste siseriiklikustesse seadustesse üleviimisse ja meil on siin mõned juhtumid, mida analüüsitakse, see, kuidas Euroopa Liidu meetmeid on üle viidud äh, siis siseriiklikusse õigusloomesse ja kuidas seda on rakendatud. ja need juhtumid siis illustreerivad ka väga hästi äh, neid raskusi, mis tekivad selles protsessis ja seega panustavad nad meie arutelusse nende probleemide kohta, mis tekivad äh, parlamendi mõjuvõimu suurendamisel ja sellel, selles menetluses, kuidas tagada siis seda, et korrektselt neid seadusi üle viiakse ja lepitusmenetlusdirektiiv on tõesti väga tähtis, sest tegemist on esimese Euroopa meetmega, millega äh, tõesti kutsutakse siis üles äh, nii tsiviil kui ärilistes küsimustes äh, rahumeelselt kokkuleppele jõudma ja meie oleme siin tõesti pingutanud selleks, et juurdepääsu õiglusele suurendada, see direktiiv on siiski tõesti väga tähtis meede selleks, et Äh, parandada äh, kultuuri Euroopa Liidus ja äh, vähendada kohtute koormat. seega kutsutakse kodanikke üles lahendama probleeme lepitusmenetlusega ilma pikkade kohtuprotsessideta, mis on ka kallid. ja lepitus toob endaga kaasa suuri eeliseid, on võimalik säästa aega ja raha ja see on tegelikult kujundatud vastavalt osapoolte vajadustele. direktiivi vastuvõtmisest alates õiguskomisjon on jälginud selle direktiivi ülevõtmist siseriiklikusse seadusandlusesse, me oleme korraldanud kuulamisi, seminare, kutsunud teadlasi ja komisjoni esindajaid meie ette. eelmisel aastal võtsime vastu ka rakendusraport, raporti, millega me hindasime äh, selle direktiivi mõju kodanikele ja ettevõtetele ning äh, järelevalve, mida meie komisjon läbi viis, jõudis järeldusele, et üleviimine on olnud edukas, teadlikkust on tõstetud kogu Euroopa Liidus, on välja toodud menetluse eelised, kuid rakendamine on väga erinev eri, erinevates liikmesriikides ja sellepärast äh, tegime me terve rea soovitusi liikmesriikidele selleks, et nad peaksid rohkem tegema nii-öelda reklaami lepitusmenetlusele ja ma loodan, et me saame seda täna ka arutada nende ettekannete ajal. ja kui räägime siis üksikjuhtumitest. Äh, aga kõigepealt äh, tere tulemast Maria Jose Martinez Iglesias, kes töötab Euroopa Parlamendi õiguste talituses, nii et aitäh täna siia tulemast suur aitäh teile, proua esimees, ma pean alustama sellest, et äh, vabandan äh, härra Drexleri puudumise pärast ta äh, peab täna kahjuks olema Euroopa Kohtus ta on eriti kurb sellepärast, et ta ei saanud tulla, sellepärast et meie õigusteenistus valmistas eh, väga põhjalikult ette tänast kohtumist ja see teema on meie teenistusele, Euroopa Parlamendile esmase tähtsusega. õiguskogukonnas, nagu Euroopa Liit seda on, on õigusküsimused ja õigusloome kasutamise küsimused keskse tähtsusega ning äh, kui äh, riigivõim ei ole võimeline garanteerima äh, seaduste tõhusat täitmist, pole õigusriigi lihtsalt olemas. Euroopa õigusel on teatud nõrkusi ja puudujääke rakendusküsimustes. <clears throat> eelkõige sellepärast, et Eh, see sõltub, eh, see sõltub kahekümne kaheksa ehm, õiguskultuuri eh, kokkulepetest ning tegemist on ka väga detsentraliseeritud õigussüsteemiga, siin ei ole tõelist rakendusüksust olemas, liikmesriigid on need, kes tegelevad rakendamisega ja võivad niimoodi aeglustada õigusprotsesse see tähendab seda, et ühest küljest äh, liikmesriikide parlamendid äh, on äh, need, kes vastutavad õigus, Euroopa õiguse ülevõtmise eest oma riikide õigusloomesse ning samuti liikmesriikide, <clears throat> liikmesriikide administratsioon sekkub nii ülevõtmisse kui kasutusse Eh, siin on mitmesuguseid eh, raskusi. kõigepealt on erinevad, eh, erinevad lähenemised, erinevad mõtteviisid, menetlused ka erineval määral parlamentide kaasamine ning veel üks fenomen, mis on palju muret teinud, see on see gold plating ehk siis Äh, see, kuidas äh, äh, kuidas pannakse sisse mitte Euroopa õigusest pärit olevaid aspekte seaduste rakendamisel ning kokkuvõttes võib öelda, et Euroopa, kogu Euroopa õigus on seotud homogeensuse puudumisega, ühtluse puudumisega ning äh, puudu on ka äh, konkreetsed näited, kuidas sellist, äh, selliseid probleeme lahendada. milline on Euroopa õiguslooja roll selles valdkonnas. kõigepealt Euroopa Komisjon, kes valmi-, vastutab rakenduse eest ja eelkõige Euroopa Komisjon viib läbi kontrolli ning äh, selle eesmärgiks on ka omaenda tegevuse tõhususe hindamine ehk siis eesmärgiga äh, õigusloomet parandada peab äh, Euroopa Komisjon teadma, kuidas kõik toimib protsessi lõppfaasis. Euroopa Komisjon on Eh, võtnud eh, kasutusele ka kaasotsustusmenetlused paremini õigusloomega tegeleda ning eh, komisjoni ju hinnatakse selle üle, kuidas toimib teaduste vastuvõtmise lõppfaas. selge on igatahes see, et Euroopa õigusloojate jaoks tihedam koostöö liikmesriikide parlamentidega võtmetähtsusega ning äh, seda äh, nii kontrolliva kui nõuandva institutsioonina. Äh, samas on oluline kaasata protsessi ka riiklikud ombudsmanid ning Eh, oluline on ka selles, et see just, et ombudsman vaatab, kuidas seadused võetakse vastu ja kohaldatakse liikmesriikide õigussüsteemis. Eh, oluline on esitada endale ka järgmine küsimus. kas on vaja kuidagi institutsionaliseerida sellist eh, koostööd, kas seda tuleks kuidagi ametlikumaks muuta, kas kas näiteks äh, äh, selle parlamentide ombudsmanide koostöös on äh, juba tehtud tublisid edusamme, võib-olla, võib-olla oleks vaja näiteks seda teha ka administratiivsel tasemel, näiteks artiklis kaheksa nähakse ette koostöö parlamentaarse, alalisi parlamentaarse koostöö struktuure, mis puudutab näiteks ka finantsstabiilsust. seega et eh, ma eh, tahaksin eh, igatahes rõhutada, kui oluline on selles valdkonnas selliste struktuuride ülesehitamine. suur aitäh selliste soovituste ees, mis võivad meil täna juhiseks olla üle päeva edasises osas me eh, räägime nüüd kaubandusküsimustest ja ma annan nüüd sõna eh, professor Giuseppe De Palole, kes eh, on Mitchell Hamline School of Law professor. Teil on lausa viisteist minutit kõneaega. kõnelejal ei ole mikrofoni suur aitäh, nagu te näete, ma otsustasin äh, kohe haarata härjal sarvist. viieteist minutiga üritan selgitada, miks äh, minu arvates äh, on direktiiv läbi kukkunud, ta ei ole eesmärke täitnud, ta on olnud oluline eesmärk, kuid selleni pole veel jõutud, miks see on nii läinud ja mida Euroopa Liidu liikmesriigid saavad teha selleks, et seda Eh, probleemi eh, lahendada. mõningates eh, ringkondades on viidatud kahe tuhande kaheksanda aasta direktiivile kui paradoksile selles on vähemalt viis osa, esimene neist on see, et vahendusest on palju räägitud, palju kiidetud, kuid kümne aasta jooksul kõigest üks protsent või isegi vähem kui üks protsent kõigist kohtuvaidlustest nii eh, kaubandus kui ähm, eh, tsiviilõiguses on toimunud läbi eh, lepitusmenetluse. seega see artikkel üks, mis kutsub üles suuremale vahendamisele ning tasakaalustatud äh, suhtlemisele või su suhtele kohtuvaidluste ja vahenduste vahel ei ole saavutatud. kolmandaks, äh, nagu aseesimees õigesti ütles, kaks tuhat neliteist äh, esitati Euroopa Parlamendile äh, uurimus, kus esitati selge arv selle kohta, kui kulukaks kohtuvaidlused Euroopa ettevõtetele, kodanikele lähenevad. tulemus oli hämmastav, kuid volinik Jourova eh, ütles, et see võib olla isegi suurem, kakskümmend kuni nelikümmend miljardit aastat. vahenduse puudumine eh, koormab eh, riigi tsiviilõigussüsteeme, paljud inimesed ei tea, et õigussüsteem, eriti tsiviilõigussüsteemi, ei finantseeri, ei rahasta ähm, need, kes kohtusse pööruvad, need maad maksavad kõigest kuludest kakskümmend viis protsenti, seitsekümmend viis protsenti läheb äh, üldmaksudest nende poolt, kes äh, vaidlustes ei osale. viiendaks on kõik ja kõige olulisem on äh, arvamus, et on ka varjatud kulusid, kui va-, kui vahendumist ei toimu. konflikt kasvav tööstus, kohtuvaidlused on kasvav tööstus, seda tuleb kindlasti juurde, kõik organisatsioonid, ettevõtted peavad tegema rohkem, et Eh, jõuda eh, tarbijateni üle kogu maailma ja see tähendab seda, et eh, vaidlusi tuleb aina juurde. tihti tihtipeale pöördutakse kohtute poole, kasutatakse vägivalda või lihtsalt lepitakse konfliktiga selle asemel, et võtta mm, kasutusele lepitus. mul on tunne, et oleme kuskil rongist maha jäänud. nüüd seda Äh, on osaliselt lahendatud ühes liikmesriigis ja ka Türgis, Itaalias on kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast olnud viisteist kuni kakskümmend korda rohkem äh, vahendustegevust äh, kui teistes liikmesriikides. andmetlike andmete kohaselt on teada, et uued kaasused valdkonnas, kus kasutatakse vahendamist, on vähendanud lepitust on äh, äh, kolmkümmend protsenti äh, rohkem ning kui uus lepitusseadus kasutusele võeti, siis pärast seda on kohtulahendeid vähenenud neljakümne üheksa protsendi võrra, poole võrra ning kaheksakümne viiel protsendil Äh, lepitust ei ole kasutatud. üldiselt äh, äh, Türgis on äh, samamoodi läinud selle aasta algusest peale, kus äh, võeti vastu uus äh, seadus, mille aluseks oli Itaalia seadus ning see tegi alguses mõned, algust mõne tuhande lepitusmenetlusega ja jõudis kahesaja tuhandeni ning see tähendas, et kohtuvaidlusi vähenes, vähen-, vaidlused vähenesid kuuekümne seitse protsendi võrra, üritatakse kasutada samu mehhanisme sarna-, kõikides kaubandusvaidlustes nii, ja mida äh, see täpselt tähendab? see tähendab äh, siis seda, kuidas äh, hakatakse kasutama lepitusmenetlust seal, kus lepitust ei kasutada, ei ole mingisugust kohustust lepitust kasutada osapooltel. ehk siis nad peavad vabatahtlikult soovi väljendada selleks. enamus on vastupidine mehhanism ehk siis äh, on opt-out mehhanism, osapooled peavad äh, kohtuma, nad võivad äh, e-, ei öelda, nad ei pea kokku leppima, nad ei pea nõustamist saama terve protsessi vältel, aga nad peavad üritama. parim võimalust, võimalus selgitada milline erinevus on opt-in ja opt-out metodoloogia vahel, on kahe tuhande kolmanda aasta uuring, eh, mis puudutab kodanikuõigusi. mõningates riikides oli väga raske eh, eh, näiteks otsustada, väga raske oli nõusolekut saada organi annetusteks ning ta tuvastas et äh, väga ja, äh, äh, ja ta nägi, et seal, kus oli opt-in võimalus, oli annetajaid väga vähe. näiteks Saksamaal, sinistes riikides aga eeldati, et nõusolek on olemas, see tähendab seda, et inimesed pidid Saksamaal kirjutama, et, et jah, ma olen nõus, et minu organeid annetada annetatakse, kes tahab surmast mõelda, väga vähesed kirjutasid sellele alla, organeid ei annetatud. sinistes riikides oli eh,, eh, oli see dokument teistsugune, seda, seal oli kirjas, et palun kirjutage alla, kui te ei soovi, et teie organeid eh, ei annetada. samamoodi inimesed ei soovi mõelda surma peale, organi annetamise peale ja see tähendab seda, et inimeste eh, organeid äh, annetatakse rohkem. see on see erinevus opt-in, opt-out äh, metodoloogiate vahel. see on äärmiselt oluline, kui me mõtleme selle peale, kuidas äh, otsustab inimene eelkõige ebakindlas olukorras. kahe tuhande teisel aastal Nobeli preemia ei omistatud mitte majandusinimesele, vaid psühholoogile, kes rääkis ratsionaalsuse vähesusest ebakindlas olukorras ning siin ongi küsimus siis, kuidas lepitust kasutada, kui on, on valida võimaluse vahel, kas äh, läbida lepitusmenetlus või minna kohtusse. möödunud aastal äh, sai Richard Thaler äh, Nobeli preemia ja see puudutas vähe, piiratud ratsionaalsust ja enesekontrolli puudumist Eh, see puudutab igasuguseid otsuseid, näiteks tervislikult toituda, eh, pensioniks, eh, pensioniks raha koguda. inimesed teevad seda, mis neile kõige mugavam on. kui soovime minna varakult pensionile, tuleb sellega tegelema hakata vajalikult. inimesel peab olema võimalus sellest loobuda, aga kui soovime näiteks, et lapsed tervislikult toituks, siis äh, Eh, peaks eh, kommid olema raskesti kättesaadavad ning eh, sellega seoses peaks inimesi teavitama, koolitama, et nad kasutaks levitust rohkem, vastasel korral nad seda ei tee. nüüd see analüüs annab meile võimaluse, milles on direktiivi nõrkused. Te näete, millised nõrkused siin on vaadake, mis ma olen sinisel kirjutanud, siin ei ole opt-out mehhanismi ette nähtud. siin äh, on ainult võimalus liikmesriikidel seda välja pakkuda, teiseks ta ei selgita, mida see opt-out mehhanism tegelikult tähendaks, kui pika lepitus peaks äh, kestma, kui kulukaks see võiks osutuda. mina arvan, et äh, õiguslooja, nagu paljud teised maailmas, ei äh, keskendunud õigele äh, aspektile selles tegevuses. näiteks ähm, äh, inimestele peaks tegelikult see protsess meeldima. inimesed mõtlesid ka seda, et kui lepituskultuuri tutvustatakse, hakkaks see enamusele meeldima, kuid arvud tõestavad, et see nii ei ole. et paar tuhat aastat tagasi enne Nobeli preemiat ütles Eh, ütles eh, Ovidius juba seda, et eh, ma näen, mis on õige, kuid teen ikka seda, mis on vale. ehk siis meil, kui vastupidi oleks, poleks meil vaja foore, kui meil poleks vaja seadusi, mis kohustavad kasutama kiivrit või, või turvavööd. ning ma arvan, et Ovidius oleks samuti eh, sõitnud hobuse seljas kiivrita, kui tal oleks selleks võimalus avanenud. ning eh, kui me nüüd räägime eh, sellest Valesini juhtumist kahe tuhande kümnendal aastal, kui soovite, et süsteem oleks Eh, oleks tõhus, siis ta peab olema kohustuslik. Eh, ma, eh, seda ütleb ka Euroopa Kohus. teiseks öeldakse, et on selged parameetrid, et lepitus oleks tõhus ning põhiseaduslikult vastupidav ning mitte kulukas ja seda kõike arvesse võttes empiirilised tõendid eh, juhtumitest, kus lepitus toimis, võib öelda, et eh, sotsiaalteadused, eriti mm, käitumismajandus näitab, et eh, see lepitus on tulemuslik. Euroopa Parlamendile anti võimalus muuta artiklit viis kaks, et kõik lahendused kokku panna, nagu te näete, vaja oleks osapooltel lepitajaga kohtuda ning ning see oleks äh, tasuta ning annaks ühtlasi võimaluse äh, lihtsalt opt-out'i kasutada. kaks tuhat neliteist otsustas Euroopa Parlament oodata, kaks tuhat kuusteist äh, pidi ähm, direktiiv üle vaadatama ning ettepanek esitati taas kord kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal, aga nagu aseesimees seda juba ütles, Euroopa Parlament otsustas kaks tuhat seitseteist jälle mitte midagi muuta ja direktiivi samaks jätta ja seda tehes Äh, andis Euroopa Parlamendi, äh, Euroopa Parlamendi liikmesriikide parlamendid pimedusse ja selgitanud, kuidas võiks see lepitus toimida. ning äh, liikmesriikidel on väga raske olnud välja töötada seaduseid, mis oleks tõhusad, sest seadused kasutavad opt-in mehhanismi või siis oleks need põhiseaduslikult nõrgad sest äh, opt-in mehhanism ei ole õigesti äh, ko koostatud, näiteks Rumeenia ülemkohus on kahel korral juba eh, eh, tagasi lükanud võimaluse eh, lepitust kasutada. kujutage ette, kus riigid näiteks, riigis näiteks, kus inimesed üritavad investeerida ja selle ebaõnnestumisel lepitada ning kus põhiseadus selle võimaluse maha surub seega oleks lepitusmenetlus õige kasutamine hea Euroopa kodanikele ja ettevõtetele. väga paljud inimesed andsid oma panuse ette, ehm, ettekande ettevalmistamisse ning ma tahaksin tänada eelkõige eh, ja räägin ilmselt ka nende nimel, kui ma ütlen, et eh, parlamendi liikmed, kes ei soovi äh, tagasi valitud äh, saada. palju edu teile, teistele soovin samuti palju äh, edu ja loodan, et me ei kohtu taas kord, et rääkida lepitusparadoksist, vaid saame siin tähistada seda, et lepitus on tegelikult ka kasutusele võtnud. siis äh, very convincing. suur tänu, härra De Paulo selle eest. see oli väga veenev. nüüd on kõigil võimalus küsimusi küsida, võib-olla mitte ainult küsimusi, vaid ka võimalus seda ettekannet kommenteerida, tuua näiteid, kas lepitus toimib teie liikmesriigis hästi või ei toimi nii hästi I, I don't see uh,, so Maria will. Maria kommenteerib, palun. To, to, to make a comment because you said. ma tahaksin kommenteerida, sest te ütlesite, et eh, seadusloojad kukkusid läbi juhiste andmisel, aga lepitusdirektiiv oli üks väga omapärane õigusakt, sellepärast et kui ühendus käivitas selle direktiivi vastuvõtmise protsessi, siis see võttis aastaid aega, see protsess käivitus juba aastal kaks tuhat, kui oli esimene valge raamat ja nii edasi ning jõustumine oli või ülevõtmise lõpp oli kaks tuhat kaksteist, kui ma ei eksi. seega esimene probleem seisnes selles, et lepitust ei olnud mõningates liit-, liikmesriikides see hetk, kui direktiiv vastu võeti, seega Euroopa Parlament ei olnud siin ühehäälne selle õigusakti puhul, kuna küsimus oli lähimuspõhimõttes. lepitusdirektiiv tugineb siseturu õiguslikule alusele, mis tähendab, et harmoneeriti ja harmoneeriti midagi, mida olemas ei olnud ja see oli väga keeruline, ma tahtsin lihtsalt selle välja tuua, sest see selgitab neid probleeme, mis meil kaasnes lepitusmenetlusega ja lepitusdirektiiviga, aitäh. Um, okei, now it's okay. Fail was intentionally intent-. ma tahtsin kasutada seda väljendit läbi kukkuma, et natukene tähelepanu saada, aga tõepoolest, prot-, Leetzes algas juba aastal tuhat üheksasada üheksakümmend üheksa, kaks tuhat neli tuldi välja ettepanekuga, see kiideti heaks kaks tuhat kaheksa, mina olin siin kaks tuhat seitse, aasta enne vastuvõtmist ja kuna mina alustasin lepitusega juba aastal üheksakümmend viis, ma arvasin, et artiklist kaks üks ei piisa ja mul oli hea meel, kui sellega välja tuldi, aga mul jäi mulje, et e, inimesed justkui tulevad peole ja siis need külalised ütlevad, et mina tean, kus on parem pidu, aga, ja ma tahtsin öelda, et e, nautime, naudime seda, mis meil praegu on. kui ma ütlesin läbi kukkunud, siis tahtsin öelda, et polnud selget ülevaadet, mis toimib ja mis mitte. Itaalias äh, hakkas see õigusakt kehtima juba üheksakümmend kolm, Prantsusmaal üheksakümmend kaks, seega see, mis toimis, mis toimis turul, mis pakkus, mis tegeles nõudluse ja pakkumisega, oli mõnes mõttes teada, aga loomulikult keegi ei ole täiuslik. aga aastast kaks tuhat kaheksa kuni kaks tuhat kaheksateist parlament tellis uuringu kaks tuhat üksteist, võib-olla see oli liiga vara, kaks tuhat neliteist, siis kaks tuhat kuusteist, siis oleksime juba saanud aimu selle kohta, kas protsess öö, äh, toimib, meil oli selleks ajaks ligi kakskümmend aastat aega olnud. küsimus oli inimeste arvamuse muutmises, vaid õigetes lahendustes. kõige tõhusama õigusakti ilu leipituse puhul seisneb selles, et on ette nähtud katseaeg, nad ei öelnud, et see on lahendus, öeldi, et katsetame. las olla opt-in, aga las olla ka opt-out. teatud föderaalriikides, näiteks nagu Austraalias, neil on opt-in mudel ja teistes on opt-out mudel ja kui vaadata sedasama kultuuri, mis on olnud erinev mõju, siis on see võrreldav ja seetõttu ma ütlesin, et me kutsusime, kukkusime läbi aga, aga nii et viiekümne protsendi ulatuses ma võtan oma avalduse tagasi, aitäh. Like, as, as by... aitäh! kuna te viitasite kodanike psühholoogiale, siis kas teil on ka parlamendiliikmete psühholoogia kohta mingi selgitus, miks ei soovitud siis vastavalt otsustada? ma arvan, et jah, mul on vastus olemas üks teie kolleegidest, kellega ma alguses suhtlesin siin esimest korda aastaid tagasi, selle asemel, et kasutada väljendit nõutud soov, mina rääkisin kohustuslikust, kasutasin väljendit mandatory. mina olen parempoolne ja kõik, ta ütles, et kõik, mis on kohustuslik, on halb, nii et ma ei taha kuulata, mida te ütlete. paljud parlamendid on jäänud lõuksu selle suhtumise juures, kui öeldakse, et tegemist on kohustuslikuga, siis see tundub halb. kui lepitus oleks kohustuslik, siis see oleks justkui halb. aga nagu te mäletate, liikmesriikidel on see vabadus, kui on tagatud ligipääs kohtumõistmisele, seega lepitus oli justkui tabuteema Hollandi kolleeg räägib siin hõimukultuurist ja me rääg-, kui me räägime sellest, et lepitus oleks eh, kohustuslik, siis tõstatub kaks hõimu, need, kes on poolt, kes on vastu, aga me peame tegutsema ka oma sõnade järgi, meil on vaja nende kahe rühma lepitust. ühelt poolt andmed tõendavad üha uuesti ja uuesti, et lepitus on vabatahtlik vabatahtliku opt-in'i süsteemina ei toimi, see ei ole toiminud mitte kusagil. kui teil on mingeid muid andmeid, andke mulle teada, palun. aga teisalt me ei saa kohustada inimesi leppima. meil on vaja sellist kahe vahel lähenemist, et inimesed tõesti pingutaksid ja siis me vaatame. sellel on ka seotud teatud kulud ja vaatame aasta lõpus, kui rahul inimesed on, palju see on maksma läinud, mida juristid ütlevad, juristid alguses on olnud väga vastu, aga mõnides riikides, näiteks Argentiinas, Itaalias seitse aastat tagasi viis see isegi streigini, aga nüüd toetatakse lepitust. jah, teatud vastumeelsust võib eeldada ega uud, uusi asju koheselt niikuinii heaks ei kiideta, aga kui me vaatame, mida teised riigid teevad, siis saame rohkem aimu selle kohta, mis on tehtav ja mis ei ole, mis kindlasti ei toimi. seega soovin teile julgust ja tutvuge ka teiste mudelitega. nii oleks minu lühike vastus, aitäh! I don't want to transform that in a dialogue, but uh... ei taha hakata seda dialoogi pidama ja ma olin ilmselt ka siin äh, samas laua poolel aastal kaks tuhat seitse. jah, ma ei nõustu sellega, et me oleme läbi kukkunud, sellepärast et äh, jah, mõningate võimalike analüüsidega ma siiski nõustun. see on põhjus, miks lepitusdirektiivis on need näited, jah. igas liikmesriigis analüüsiti seda eraldi, aga need erinevad kohaldamised, mis te välja tõite, näitavad, et homogeensus puudub. ja me ei ole olnud edukad harmoneerimises või sama mudeli väljatöötamises see on see järeldus, ma ei tea, kas te sellega nõustute? ma nõustun ja räägin endale vastu, sest see läpitusmu-, mudel, mis toimib, tegelikult pärineb ju direktiivist ja nüüd see Kreek-, Itaalia ja Türgi mudelid toimivad, Kreeka õigus, mis nüüd on peatatud, on ka sellest direktiivist seega, kuna direktiivis on nii vähe suuniseid, on olnud siin liiga palju manööverdamisruumi ja ei ole leitud seda kuldset keskteed. ma arvan, et oleks võinud rohkem inimesi suunata õiges suunas liikuma ja võib-olla pärast küm- ja seetõttu pärast kümmet aastat on tegemist teatud mõttes läbikukkumisega. on olnud ka edukaid lahendusi, näiteks Itaalia kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta seadus sooviti, mõned soovisid ühte, teine teist ja siis leiti see kolmas tee, kesktee. kui oleks direktiivis olnud mingi selline lähenemine, siis poleks probleeme olnud. vähemasti ei oleks puudutanud äh, põhiseadust ja sellisel juhul oleks see direktiiv olnud tõhusam minu arvates. ma arvan, et me sellega võime mõlemad nõustuda, aitäh. So if there are no other kui rohkem märkusi ei ole, siis mina huviga kuulaksin liikmesriikide sõnavõtte, kuidas see lepitus toimib liikmesriigis, aga ma ei näe, et keegi sooviks sõna võtta. minu ettepanek on, et teeme pausi. nüüd on meil esimese osa lõpp ja teine arutelu puudutab puudutab keskkonnaprojekte, nii riigi kui eraprojekte ning seda juhib härra Tšaki ja ta hääletab. ma tahtsin tema eest vabandama, vabandada, sest ta peab teises komisjonis praegu hääletama ja ta tuleb kümne minuti pärast tagasi. teeme lühikese pausi vahepeal, aitäh

So, ladies and gentlemen. daamid ja härrad, head sõbrad, ma arvan, et nüüd on aeg jätkata. Lähme edasi meie tänase koosolekuga. mul on suur au tervitada siin proua Marta Ballesterost. ma loodan, et ma hääldasin teie nime õigesti. tere tulemast, suur rõõm on teiega siin täna kohtuda. ta on äh, professori nõustaja Brüsseli õiguse ja poliitika konsulteerimisettevõttes ja keskendutakse kaks korda kahe tuhande neljateistkümnenda aasta direktiivis, mis puudutas siis teatud äh, avalike erasektori projekte keskkonnateemal ja palun, teil on nüüd äh, kuni pool tundi aega, aeg ei ole piiratud. suur tänu, aitäh, et andsite mulle võimaluse käsitleda kahe tuhande neljateistkümnenda aasta direktiivi ja mõju teatud äh, projektide puhul. ettekanne soovib anda parlamendile ülevaate, mis kaasnes selle kahe tuhande neljateistkümnenda aasta direktiiviga ning loodan, et pöörate tähelepanu, sest siin on teatud aspekte, mida tuleb kindlasti arvesse võtta parlamendi järgmisel ametiajal. peamised järeldused on, et direktiiv hakkas kehtima kuigi see hakkas, tuli see üle võtta aastal kaks tuhat seitseteist. praegusel hetkel Euroopa Komisjon hindab liikmesriikide tegevust ning oluline on, et Euroopa Parlament oma rollis kus tuleb tagada Euroopa õiguse ülevõtmine ja täitmine, pööraks tähelepanu ja tagaks ka, et need peamised aspektid, mida me täna käsitleme, oleksid ka tegelikkuses korrektselt üle võetud ja rakendatud igas liikmesriigis. lisaks sellele näeb direktiiv ette kohustuse iga kuue aasta tagant alates kuueteistkümnendast maist kaks tuhat seitseteist toimuks ka aruandlusmeede kõikides liikmesriikides, mis käsitleks erinevaid andmeid ja teavet direktiivi rakendamise kohta, mis tähendab, et liikmesriigid peavad teavet koguma, sest nad peavad komisjonile andmed edastama, nii kvantitatiivsed andmed, selle kohta, kui palju mõjuhinnanguid on liikmesriikides läbi viidud, millist teavet on kogutud, mis oli ähm, kaasnevad, millised olid kaasnevad kulutused ning mõju ja kas mõjuhinnangus on direktiivis ette nähtud äh, teavet kogutud ning liikmesriigid peavad infot koguma, nad ei saa kuus aastat oodata, et siis korraga komisjonile see teave edastada ning on oluline nii Euroopa Parlamendi jaoks kui ka liikmesriikide parlamentide jaoks, et liikmesriigid töötaksid välja süsteemi, mis tagab teabe kogumisi aastapõhiselt, regulaarselt, et kuue aasta pärast õigeaegselt oleks liikmesriikidel see vastav info olemas, mida siis ka edastada. tegemist on eaka direktiiviga, see sai alguse aastal tuhat üheksasada kaheksakümmend viis ning peamine eesmärk on keskkonnakaalutluste kaasamine otsuste langetamisse enne, kui antakse nõusolek projekti väljatöötamiseks, kas äh, avalikule projektile, eraprojektile, võetakse arvesse ka mõju keskkonnale. seda siis käsitleb see antud direktiiv. peamine eesmärk on keskkonnakaitse, aga see tähendab, et vastuvõtmise ajal peamine eesmärk oli selgelt välja tuua, et keskkonna kaitsega probleeme ei ole või keskkonnakaitse ei tähenda seda, et projekte välja ei, ellu ei viida, vaid tuleb analüüsida projektide mõju keskkonnale. üritame välja töötada selle projekti, lähtudes säästva arengu eesmärkidest. nüüd äh, seda on korduvalt ajakohastatud on parandatud, võetud arvesse ka tehnoloogia arenguid, näiteks kui võeti vastu süsiniku selgitamise vastav direktiiv või IRS-e konventsioon, tagamaks seda, et avalikkus oleks kaasatud sellesse protsessi aga kui oli rakendamise kahekümne viies aastapäev, otsustas komisjon analüüsida, kuidas seda on ellu viidud ning hinnata direktiivi ning aastal kaks tuhat kaksteist tuldi välja uue direktiiviga, mille eesmärk oli lahendada mõningaid probleeme, mis oli läbivaatamise käigus esile kerkinud, näiteks sooviti vähendada halduskoormust ja lihtsustada menetlusi, mis olid siis hindamise tuumaks. või ka uuesti tugevdada teatud keskkonnakaitse eesmärke, mis olid muutunud nüüd kiireloomulisemaks võrreldes varasemaga, näiteks bioloogiline mitmekesisus, kliimamuutused. mis on siis need direktiivi peamised aspektid, millele me peame tähelepanu pöörama. esiteks, me peame tunnistama, et tegemist on üsna keeruka direktiiviga, siin on kolm peamist etappi, hindamine, kui, kui projekti alles kaalutakse siis tuleb otsustada, kas kohaldatakse mõjuhinnangut või mitte. seda tehakse siis esimeses etapis. ning lähtutakse projekti kohast, iseloomust ja suurusest. kui esialgne hindamine on lõppenud, otsustatakse koostada ka keskkonnaalane mõjuhinnang siis on küsimus ulatuses. pädev asutus otsustab, mis on selle hinnangu ulatus ja sisu ja kolmandaks siis mõjuhinnangu heakskiitmine, lähtudes kogu teabest ning projekti sisust, vaadates, kuidas see siis keskkonda mõjutab. esimest korda direktiiv sätestab, mis on kõik need väljundid, mis peavad olema mõjuhinnangus kajastatud, kogu info, mida arendaja peab pakkuma, tagamaks korrektset mõjuhinnangu läbiviimist. lisaks sätestataks ka, milline on protsess, mis tuleb läbi viia selles kolmes etapis, näiteks mõjuhinnangu ettevalmistamine arendaja poolt, kus sisaldub kogu oluline info, konsultatsioon, mis tuleb läbi viia, hinnang, mida peab tegema siis ka pädev asutus ning siis järelduste vastuvõtmine. mis on need aspektid, mis on uued keskkonnategurite ulatus ja need keskkonnategurid ja aspektid, mida hinnatakse, neid tuleb analüüsida ja hinnata, lähtudes siis baseline stsenaariumis nimelt. uus direktiiv kirjeldab seda nüüd paremini. see tähendab, et antakse ülevaade kliimaolukorrast äh, konkreetsel ajahetkel, arvestades ka siis äh, tulevasi arenguid ja trende. lähtudes sellest olukorra pildist, hinnatakse ka vastajat, vastavat projekti ning vaadatakse, kas mõju keskkonnale on märkimisväärne või mitte. mis on siis need tegurid, mida tuleb hinnata? see puudutab veed, õhku, pinnastikku, mis olid ka varasemas direktiivis, aga uues direktiivis on vaja kaaluda ka mõju kliimale ning direktiivi lisas tuuakse välja, et see hõlmab kõiki aspekte seoses ka kliimamõjude leevendamisega ehk siis heitmed, saaste, aga ka kohaldamismeetmed direktiiv rõhutab ka seda, kui oluline on hinnata mõju bioloogilisele mitmekesisusele. praegusel hetkel mõistetakse bioloogilist mitmekesisust kui liike ja ka loodust, mida antud projekt mõjutab ja see on seotud ka teise direktiivi eesmärgiga, nimelt sooviga tagada kooskõla teiste õigusaktidega, eriti Natura direktiiviga, kus on ka analüüs ja vastav hinnang projektide mõjule, mis tõenäoliselt mõjutavad bioloogilist mitmekesisust. seega projekti arendajal on päris keeruline kohustus äh, välja töötada mõjuhinnang ja ka hinnata Natura direktiivist lähtuvalt. seega üritatakse seda protsessi tõhustada, et oleks ainult ühtne menetlus, mis läbi viiakse selleks, et hinnata projekti mõju bioloogilisele mitmekesisusele. mõjuhinnangu direktiiv on laiem võrreldes teise direktiiviga vaadatakse projekti märkimisväärset mõju bioloogilisele mitmekesisusele, mitte ainult Natura kaks tuhat valdkonnas ehk siis kaitstud äh, alad, lähtudes Natura direktiivist, vaid selle kohaldamisala on laiem ning oluline on tagada, et ka ühise koordineeritud menetluse puhul, kui on tegemist ühtse menetlusega, on üks konkreetne väljund ja seda direktiiv soovibki saavutada ja parandada igas liikmesriigis. selles mõttes situatsiooni pildi analüüs peaks olema enam-vähem sarnane ja selleks on ka vastavad suunisdokumendid mida Euroopa Komisjon on avaldanud äh, sellel teemal ja ka hiljutine suunis, mille komisjon on välja töötanud, et kahe tuhande neljateistkümnenda aasta mõjuhinnangu direktiivi ellu viia, kus komisjon pakub välja teatud meetodid selle kohta, milline see situatsioonipilt siis olema peaks teine aspekt, mille direktiiv ette näeb, on kohustus kirjeldada mõju hinnangus või vaheraportis projekti mõju keskkonnale kumulatiivses mõttes, ehk siis varasemates direktiivi versioonides üks peamisi probleeme mida tuvastati, oli see, et väga paljud projektid äh, lõigati väiksemateks, selleks, et vältida mõjuhinnangut, tehti lühemaks, vähendati projekti ja siis välditi mõjuhinnangu läbiviimise kohustust. ja seda probleemi on korduvalt käsitletud, seda on vaidlustatud. ja selle kohta on ka Euroopa Kohtust mitmeid lahendeid, kus kohus kordas üle, et analüüsi on vaja kõikide projektide kohta, mis avaldavad mõju kumulatiivsel viisil sarnaselt projektile, mida juba analüüsiti ja see hõlmas ka tulevasi projekte. Itaaliast on lahend, kus Euroopa Kohtus ütles, et see ei puuduta ainult kehtivaid projekte, vaid ka tulevasi projekte selles mõttes direktiiv täpsustab vajadust analüüsida kumulatiivset mõju kõikide projektide lõikes, mis võiksid valdkonnas mõju avaldada. veel üks aspekt, mida tuleb kaaluda tuleviku mõttes, on see, et direktiiv näeb ette kohustuse välja tuua kõik mõistlikud alternatiivid, mitte ainult alternatiivid, vaid ka põhjendused, miks üks variant on valitud ning iga variandi võrdlev mõju peab ka olema ära toodud. teine probleem, mis tuvastati direktiivi läbivaatamisel, oli see, et pärast seda, kui pädev asutus oli siis andnud kas äh, ehitusloa või sellest keeldunud. oli meetmete kirjeldus, mis tuli, nende meetmete kirjeldus, mida arendaja pidi siis äh, ette võtma, et vähendada või leevendada mõju keskkonnale aga sellega ka piirduti. oli otsus, olid meetmed, aga ei olnud järelevalvemeedet selle kohta, mis tegelikult toimus ja kas arendaja ka tegelikult täitis neid kohustusi, mis otsuses välja toodi. antud direktiiviga on kohustus välja töötada järelevalvemeetmed, mis näevad ette selge järelevalve, need parameetrid, arvestades, millist projekti mõju hinnatakse ning ka nende meetmete kestvuse. see on äärmiselt tähtis direktiivi aspekt, mis tagab selle, et direktiiv oleks ka tõhus. teine aspekt, mis on väga tähtis mõjuhinnangu direktiivis ja protsessis on avalikkuse kaasamine. direktiiv rõhutab kaasamise olulisusest, olulisust ja räägib kaasamise tõhususest. enne kui antakse arendamisluba, tuleb avalikkust teavitada direktiiv viitab kogu teabele, mis tuleb avalikkusele edastada, et avalikkus saaks väljendada oma murekohti, reageerida projektile ning teave tuleb edastada ka elektrooniliselt, mis tähendab, et pädeva asutuse kodulehel peab see info olema, asutus, kes siis lõpuks otsuse langetab lisaks näeb direktiiv ette kohustuse teabe avalikustamise kohta, kui otsus on langetatud ning otsus tuleb avalikustada, ka konsultatsioonide tulemused, millised olid siis avalikkuse reageeringud ning millist teavet on protsessi käigus kogutud ja kuidas seda on arvesse võetud see on oluline, sellepärast et Euroopa Kohus nägi juba ette selle nõude, et seda infot tuleb edastada, aga ainult kodanike palvel või huvitatud osapoole palvel. direktiiv läheb nüüd kaugemale ja näeb ette, et teave edastatakse automaatselt, ilma et keegi peaks seda teavet nõudma milline on siis olukord ülevõtmise ja rakendamise osas? mais kaks tuhat seitseteist pidid olema siis direktiivi üle võtnud. meile teadaolevalt avaliku info kohaselt me teame, et komisjon on käivitanud rikkumismenetluse ülevõtmisega viivitamise kohta kahekümne ühe liikmesriigi vastu. kahekümne kaheksast siis kahekümne ühe suhtes on käivitatud rikkumismenetlus. arvestades artikli kakssada kuuskümmend lõige kolm mõju Euroopa Liidu toimimise lepingust, mis näeb ette ülevõtmisega viivitamise puhul äh, trahvid, ilma et peaks ootama muid kohtulahendeid, avaldab see kindlasti mõju ja enamikes liikmesriikides, isegi kuigi on viivitusi, siis tegutsetakse sel teemal ning komisjon praegu hindab korrektset direktiivi ülevõtmist. osaliselt tegeleb sellega ka see ettevõte, kus mina töötan mõjuhinnangu direktiiv kuigi see jõustus aastal kaks tuhat neliteist, avaldab mõju aastast kaks tuhat seitseteist, siis kui võetakse vastu siseriiklik õigus. avaliku info põhjal me teame, et milliseid õigusakte mõned liikmesriigid vastu võtavad, sest meil on häid kogemusi sellistest riikidest nagu Iirimaa, kus siseriiklik õigus või teave selle kohta, mis üle võetakse direktiivist, see on avaldatud ja praegu käivad konsultatsioonid. lisaks näiteks Prantsusmaal äh, ütles juba kohus, et äh, tegemist on rikkumisega ülevõtmisel, näiteks puudus teave või kohustuse ülevõtmine, mis puudutas huvide konflikti pädevate asutuste puhul, kes langetavad projekti suhtes otsuse, juhul kui pädev asutus on ise ka arendaja see on direktiivi uus aspekt. see tekitas äh, ka varasemate versioonide puhul päris palju probleeme ning hetkel uus direktiiv on selle olukorra lahendanud. seega oluline on, et nii Euroopa Liidu parlament kui ka liikmesriikide parlamendid tagavad, et nende aspektidega ka siseriiklikult korrektselt käitutakse nüüd rakendamisprobleemid. siin on selle kohta esitatud väga palju vaideid ja kaebusi, kaksteist protsenti rikkumismenetlustest on seotud keskkonnaõigusega mõjuhinnangu direktiivi puhul, mis puutuvad just mõjuhinnangut aastal kaks tuhat kuusteist seitseteist kaebust kolmesaja neljakümne kaheksast käsitlesid just seda direktiivi. numbrid on üsna kõrged ja seetõttu komisjon on välja tulnud suunistega, kuidas seda uut direktiivi kohaldada, mis siis täiendab varasemaid suuniseid me ei tea, kuidas seda direktiivi rakendama hakatakse, sellepärast et me oleme praegu veel varajases etapis, aga me teame, et on mõningad aspektid, mis võivad kujuneda problemaatiliseks, näiteks tähtsuse küsimus. mida tähendab, et projektil on märkimisväärne mõju keskkonnale? direktiiv seda ei defineeri, aga suunistes komisjon üritas liikmesriikidele infot anda, mis on selle sisu, mida see tähendab võrreldes ka situatsioonipildiga ja metodoloogia mõttes, et hinnata, kas mõju on märkimisväärne või mitte. ning siin pakutata, pakutakse välja metodoloogia, näiteks on Impeeria projekt mis pakub välja meetodi, mis on üsna lihtne ja kus see on Exceli põhine, kogu oluline info kogutakse, võrreldakse projekti erinevaid alternatiive selleks, et saaks läbi viia korrektse analüüsi. kokkuvõtteks. tahaksime jääda selle juurde ja paluda Euroopa Parlamendi liikmeid ja liikmesriikide parlamendi liikmeid, et te tagaksite selle direktiivi ülevõtmist ka vastavalt hinnataks ja peetaks silmas neid aspekte, mida me oleme siin täna välja toonud, et need oleks korrektselt üle võetud ja korrektselt rakendatud. ja kui teil on küsimusi, siis palun. Thank you. aitäh see oli väga huvitav, väga professionaalne analüüs. tundub, et siin on tõesti tõsiseid probleeme selle direktiivi rakendamisega ja see on liikmesriikidele probleemiks kakskümmend üks rikkumismenetlust kahekümne ühe liikmesriigi vastu, see on päris suur number. ja oleks tõesti hea, välja saata siin selge sõnum, aitäh ka soovituste eest. nüüd avaksin arutelu, kui teil on küsimusi, märkuseid äh, meie külalisele, siis oleks hea, kui te nüüd need küsimused esitatakse. David Lau petitsioonikomisjoni endine juht Euroopa Parlamendist on sõna soovinud. Chairman and uh, right. aitäh, et andsite mulle võimaluse sõna saada, sest ma saan aru, et see ei ole tegelikult äh, tavapärane, et äh, mitteliikmed saavad sõna aga ma tahaksin seda direktiivi ja äh, selle ülevaatamist natukene kommenteerida. selleks, et välja tuua see, miks mõjuhinnangute direktiiv äh, üle vaadati, välja töötati. me, selle aluseks olid petitsioonid, mis jõudsid petitsioonikomisjoni ja me tegime keskkonnakomisjoniga tööd selles küsimuses ja just sellepärast me otsustasime ka direktiivi üle vaadata. ja see, mida Marta Palestreros just praegusel hetkel ütles, ta tõi väga palju fakte välja mida ka toona petitsioonikomisjon nõudis, mistõttu me saime isegi tugevamalt nõuda ülevaatamist ja härra Huntis, petitsioonikomisjoni liige, oli raportööriks ning tema tõi väga selgelt välja need suured lõhed eelmises direktiivis ja tänane seminar kus me räägime sellest, et me anname parlamentidele rohkem mõjujõudu ja tugevdame kodanikke, siis see oli juhus, et just see direktiiv välja valiti. sest see direktiiv näitab paremini kui paljud teised, kuidas Euroopa Parlament saab Euroopa kodanike huve välja tuua ja neid peegeldada teha samal ajal tihedat koostööd komisjoniga ja õigusloomelist menetlust läbi viia siis koostöös liikmesriikidega. sellegipoolest, nagu eelkõneleja juba välja tõi, on väga palju lahendamata küsimusi. ja minu e-, jaoks isiklikult äh, kõige tähtsam on see, et mitte ainult ei võta see rakendamine nii kaua aega, see ülevaadatud direktiivi rakendamine, mida siis parandati paar aastat tagasi ja seega siis ka rikkumismenetluste arv on ka nii suur ja peegeldab väga hästi seda olukorda. aga tegelikult liikmesriigid ei ole lihtsalt valmis isegi praegu midagi ette võtma selleks, et Äh, tõhusalt rakendada seda direktiivi, mitte ainult kodanike ja kohalike kogukondade huvides, äh, keda need keskkonnamõjud ju kõige rohkem puudutavad, kui teatud taristuprojekte läbi viiakse, aga näiteks meil on siin suurepäraseid näiteid Prantsusmaalt, kus on projekt, mida äh, petitsioonikomisjon on juba mitmeid kordi arutanud ja petitsioonikomisjon selgelt on öelnud, et tegemist on rikkumisega keskkonnamõjude direktiivi, äh, samamoodi ka floora ja fauna direktiivi rikkumisega. aga nüüd kakskümmend aastat eda-, hiljem ikka ametivõimud viivad seda projekti läbi, rikkudes rängalt äh, direktiivi ja ka petitsioonikomisjoni otsust nii et oleks tõesti hea, kui liikmesriikide parlamendid ise sellistes küsimustes, kui nende tähelepanu äh, nendele probleemidele juhitakse, kui Euroopa Parlament toob selle probleemi välja, et nad siis teeksid meiega koostööd selleks, et me saaksime need tõsised probleemid lahendada. sest keskkonnamõjude direktiivi puhul näiteks tihti kaebused Äh, tulevad siis, kui tegemist on suurte taristuprojektidega. seal on mängus suured summad, suured huvid, äh, suured ettevõtted äh, ja neil on piisavalt vahendeid minna projektiga edasi siis, kui öö, erinevad huvirühmad on sunnitud olnud juba alla andma, sest neil ei ole aega ja raha nii palju ja see on tõesti probleemiks ja eh, me peaksime tõesti teadlikkust tõstma rohkem eh, nende probleemide kohta, et tegemist ei ole selliste selgete otsustega eh, liikmesriikidelt ja et nad peavad ka kodanike huvisid kaitsma, samamoodi nagu ka keskkonda ja samamoodi kaitsma äh, elurikkust, äh, samamoodi floorat ja faunat puudutavaid direktiive ja selles mõttes Euroopa Komisjon peaks olema palju karmikäelisem selles osas, kuidas ta liikmesriike paneb vastutama, kui vaja, kas või Euroopa kohtusse on vaja nad kaevata sest mitte ainult komisjonil ei ole õigus rikkumismenetlust, sest ainult komisjonil on õigus rikkumismenetlust alustada. parlamendil aga mitte. seega vastutus komisjoni elul on väga suur. komisjon vastutab äh, direktiivide korraliku rakendamise eest. ja veelgi parem oleks teha koostööd liikmesriikidega ja liikmesriikide parlamentidega, hoolitsemaks selle eest, et kui nii palju on kodanikud ja institutsioonid pingutanud selleks, et Euroopa õigusandlust üle vaadata, siis eh, et ta ka tõesti leiaks korralikku rakendamist koha peal. aitäh! suur tänu! kes soovib järgmisena sõna saada? kas on kellelgi veel märkuseid, küsimusi? palun uh,. Thank you, Mr Chairman uh.... aitäh, esimees. About the issue tahtsin huvide konflikti kohta küsida ja selle kohta, kuidas sellega direktiivis ümber käiakse. olen nõus eelkõneleja ja ka ettekandja tegijaga, et Äh, suurem osa kaebustest äh, riiklikul tasandil tulevadki just selle direktiivi rikkumise kohta. see direktiiv on ülitähtis, sest ta annab kodanikele võimaluse pöörduda Euroopa Liidu tasandi poole ja paluda lahendust äh, küsimuses, mis tegelikult on täielikult liikmesriigide pädevuses, nagu näiteks ähm, erinevate arengukavade väljatöötamine. väga paljud kodanikud on meeleheitel, kui antakse suurtele projektidele tegevuslubasid äh, ja kohalikud inimesed muretsevad keskkonna pärast. ja kui arengukava töötab, väljatöötamine on liikmesriigi pädevuses, siis tegelikult see direktiiv on ainus võimalus, kuidas kodanikud saavad äh, pöörduda siis väljapoole riiklikke süsteeme, leidmaks lahendust, nii et see on, direktiiv on kodanike jaoks väga tähtis. nüüd aga minu küsimus. väga tihti me riiklikul tasandil näeme, et keskkonnamõju hinnanguid viivad läbi arendajad ise ja seega tekib huvide, selge huvide konflikt projekti ettevalmistamise ja keskkonnamõju hinnangu ettevalmistamise ja lõpuleviimise vahele. kuidas teie seda olukorda hindate? see, mis nii-öelda professionaalselt näeb välja nii-öelda keskkonna mõjude hinnanguni, kuna suurele projektile on lõppkokkuvõttes aga hoopis õigustus selle suure projekti läbiviimiseks. tihti on tegemist ülisuurte projektidega, kus antakse näiteks äh, võimalus äh, ehitada suuri hooneid äh, kuristike äärtele ja keskkonnahinnang ütleb, et see on parim, mida üldse on võimalik teha. samal ajal kui igaüks teab, et see on täiesti jama ja põhjus on see, et keskkonnamõju hinnangut rahastab äh, projekti arendaja. nii et sellepärast siis minu küsimus, et äh, kui palju käsitletakse huvide konflikti küsimust äh, dire-, ülevaadatud direktiivi versioonis, sest see on suureks probleemiks korraliku rakendamise puhul, kui me korraliku rakendamise äh, Äh, all mõistame seda, et me tõesti arvestame nii keskkonna äh, kui ka hoolivate kodanike huvidega. aitäh! aitäh, meil on tõesti väga professionaalsed töötajad äh, siin. viimane kõneleja oli meil Simon Pussutil Malta parlamendist, aitäh, Simon! ja nüüd, daamid ja härrad, on teil veel küsimusi, märkuseid? Please. Da lei. Desideravo intervenire con una... soovisin sõna võtta, esitada küsimuse. ma olen Itaalia parlamendi saadik. ma soovisin küsida raportöörilt eh, keskkonnamõju hinnangu kohta. Eh, eh, peaks olema Äh, on vajalik äh, äh, aru saada täpselt sellest, mida tähendab integreeritud keskkonnamõju hinnang pluss veel pikaajaliste arenguperspektiivide ähm, väljaselgitamine, sest tihtipeale on need kesk, need asjad eraldatud teineteisest Eh, ning keskendutakse kas ühele või teisele, eh, kui on seotud eh, näiteks uute ehitistega asi. ning teine küsimus, kuidas näeb direktiiv ette erinevaid juhtimistasandeid riiklikul, kohalikul tasandil ning samuti ka kontrolli ja jälgimise küsimustes äh, näiteks äh, ehitise, mitte ainult ehitusfaasi, vaid äh, ka kontrolli ja kasutusfaasi äh, kohta. Thank you very much, the name of. suur tänu. ja Emanuela Rossini saab ka veel sõna, aitäh tulemast. vabandust, tema oli viimane kõneleja ja kas on veel kõnelejaid? This not the case tundub, et rohkem küsimusi ei ole, kui ma ei eksi. nii et äh, meie külaline, kas olete äkki valmis vastama kommentaaridele, küsimustele? ja aitäh! esimene küsimus. Äh, aitäh, see oli tõesti väga huvitav. direktiivis on uus artikkel, artikkel üheksa A, mille kohaselt äh, tavajuhtumite puhul on direktiiv ette näinud arendajale ette kohustuse anda informatsioon, informatsiooni ja läbi viia hinnang. seda informatsiooni kogub pädev asutus, analüüsib seda ja analüüsib siis seda informatsiooni ja ka konsultatsioonimenetluses välja toodud kui arendaja on sama kui äh, pädev asutus, siis see tekitab probleemi ja seda on mitmeid kordi tõstatatud ka erinevates vaietes. nüüd petitsioonid. see artikkel ütleb, et kui pädev asutus on samamoodi projekti läbiviija või arendaja, siis liikmesriigid peavad kandma hoolt selle eest, et äh, administratiivne pool ja läbiviimise pool on eraldatud. ja siin on öeldud, et tuleb tagada toimimise ja administratiivse poole eraldatus, nii et kui amet vastutab nii projekti kui ka mõjuhinnangute eest, siis tuleb need erinevad pooled lahku lüüa liikmesriik peab tagama selle, et äh, see eraldatus on olemas äh, otsuse vastuvõtmisel. see on siis direktiivis kirjas äh, ja see tuleb siseriiklikesse seadustesse sisse kirjutada. samamoodi tuleb panna ka ametivõimude tegevus täpsemalt paika Äh, seaduste kaudu, siis ma loodan, et sellest oli võimalik aru saada. Äh, teine küsimus, Itaalia parlamendi esindaja. jäin äh, osast ilma, sest ma maadlesin kõrvaklappidega. sarnane küsimus erinevate haldustasandite kohta ja kus otsuseid vastu võetakse kas te äkki kordaksite seda küsimust, et ma saaksin sellele täpsemalt vastata? esimene küsimus puudutas integreeritumat keskkonnamõju ja pikaajalisi, pikaajalisemaid sotsiaalmajanduslikke arenguid piirkonnas, sest suurem osa konfliktidest tõstatuvadki keskkonna mõju pärast. ja see on tihti vastuolus jätkusuutliku arenguga selles piir, piirkonnas part of the question is what you have understood, the different level of government. ja teine osa siis äh, erinevad haldustasandid ehk et kuidas nad on kaasatud eh, direkt-, direktiivi rakendamisse ja rakendamise järelevalvesse uh,. Yes, so in terms of the um, I põhiline eesmärk selle direktiiviga on tagada see, et keskkonnamured oleksid korralikult kaasatud otsuste tegemise protsessi. aga arendamise puhul, kui on sotsiaalmajanduslikke probleeme, millega arvestatakse otsuse tegemise ajal, siis samamoodi tuleb arvestada ka keskkonnamõjudega direktiivi eesmärk on keskkonna kaitsmine. artiklites viis ja kaheksa A direktiivis öeldakse väga selgelt, millal on võimalik anda arendustegevuseks luba ja millal mitte. ja peab, ilmselgelt peab olema ka välja toodud põhjendus, miks saab projekti ellu viia või miks mitte. kogu info erinevate keskkonnategurite ja näidustuste kohta tuleb välja tuua, seda tuleb analüüsida ning äh, välja tuleb tuua põhjused, miks just selline otsus langetati samamoodi tuleb välja tuua alternatiivsed lahendused, järelevalvemeetmed ja see kõik peab olema avalik, nii et kõik saaksid sellest otsusest aru, nii et eh, mitte ainult eh, tuleb teada anda, mida, mille peale mõeldi, vaid igaüks peab ka täpselt saama võimaluse aru saada, miks just selline otsus vastu võeti. kogu artikkel kaheksa A on uus ja kui see tõesti toimib ja kui see korralikult üle võetakse siseriiklikusse seadusandlusesse, siis on olemas ka tagatised e, jätkusuutliku arengu tagamiseks, kestlikeks projektideks, kus on arvestatud ka keskkonnamõjudega tõsiselt, täpselt samamoodi nagu on arvestatud sotsiaalmajanduslike teguritega. nüüd erinevad haldustasandid. on tõsi, et suurem osa projekte töötatakse välja kohalikul tasandil ja pädev asutus, mis peaks siis otsustama selle projekti üle, on kohalik asutus, kohaliku tasandi asutus. see toob endaga kaasa probleeme, äh, huvide konflikte tihti. aga see Eh, tõsiasi, et direktiiv nõuab äh, rohkem äh, info andmist avalikkusele enne otsuse vastuvõtmist ja ka pärast otsuse langetamist. ja see, et see informatsioon peab olema pädeva asutuse veebilehel ja ka riikliku tasandi pädeva asutuse veebilehel, tagab selle, et on rohkem infot ja koordineeritakse rohkem see, et liikmesriik peab äh, andma infot, äh, andmeid, kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid andmeid komisjonile iga kuue aasta tagant. Ähm, tegemist on siis eraldi aruandega. see tähendab siis seda, et liikmesriigid peavad äh, viima sisse süsteemi info kogumiseks kohalikul tasandil ja riiklikul tasandil selleks, et edastada infot komisjonile ja see süsteem peab olema paigas kõikides liikmesriikides. kuidas liikmesriigid seda infot kohalikul tasandil ja kesktasandil koguvad, seda direktiiv ette ei kirjuta. kuid tõsiasi, et see süsteem peab olema olemas ja et kohalik ja kesktasand peavad omavahel suhtlema, mõjutab ka tegelikult äh, haldustööd riiklikul tasandil ja parandab seda, sest lihtsalt on vaja rohkem infot väga tähtis on, et see infovahetus toimiks ja et me ei leia ennast kuue aasta pärast olukorras, kus liikmesriigid ütlevad neilt, neil seda infot ei ole, sest seda on liiga raske koguda kohalikul tasandil. seda on juhtunud äh, teiste direktiividega, kus äh, liikmesriigid lihtsalt ütlevad, et äh, meil ei ole seda infot ja meie oleme nüüd siin öelnud, et pange paika süsteem, millega infot kogutakse, te peate tagama, et komisjonil ja Euroopa Parlamendil on õigus järelevalvet teostada, kontrollida, kas seadusandlust rakendatakse, seadusandlust, mis on vastu võetud Euroopa Liidu tasandil. täpselt nii näen mina seda küsimust. aitäh! tundub, et rohkem küsimusi ei ole ja mul on seega suur au teile esitleda meie järgmist kõnelejat, kelleks on Sarah Drake. tegemist on vanemteaduriga Euroopa Liidu õiguse küsimuses Cardiffist, Cardiffi ülikoolist, Ühendkuningriigist. ja tema räägib meile sellest, kuidas on siseriiklikusse seadusandlusesse üle viidud määrus kakssada kuuskümmend üks murd kaks tuhat neli, mis puudutab lennureisijate õigusi, palun. Good morning um,, my name is doctor Sarah Drake and I am delighted to be here today. tere, um, ma olen Sarah Drake ja ma hea meelega tutvustan teile siin oma analüüsi äh, Eh, ka eh, kahes, eh, määruse kakssada kuuskümmend üks rakenduse kohta ka kahes osas. kõigepealt selgitan, mis on määruse eesmärk ja ulatus, millised on selle puudujäägid ja praegune olukord. teises osas keskendun viiele valdkonnale, mis peaksid parandust leidma ning esitada soovitusi Euroopa Parlamendile, liikmesriikide parlamentidele ja teiste institutsioonidele. peaks ütlema, et kuigi otsuste analüüs võtab aluseks viimased andmed ning mõned ka eks, mõned eh, eks-post hinnangud iseseisvatelt ehm, ekspertidelt ning Euroopa eh, Komisjoni ekspertidelt on andmekogumisel endiselt puudujääke, mistõttu on eh, raske täielikku ülevaadet selle määruse rakendamise kohta saada ma väga hea meelega arutaks teiega petitsioonikomisjoni kätt, äh, käeulatuses olevat informatsiooni. Euroopa lennureisijate õigused on kõige äh, laiapõhjalisemad maailmas, sest Euroopa Liit on äh, otse rakendatavaid õigusi loonud, mis ta saab liikmesriikide kohtutes kasutada ning äh, Euroopa eh, eh, õigused eh, on seotud näiteks ka andmekaitse direktiiviga, reisijate kaitse direktiiviga ning määruse eesmärgiks on garanteerida tarbijate kõrgetasemelist kaitset Euroopa Liidus, andes konsultatsiooni ja kompensatsiooniõigused lennureisijatele, kui nende reisi näiteks Eh, teevad võimatuks näiteks eh, lennukile mineku takistamine, eh, samuti tahtmatu lennuklassi tõstmine või parandamine, hilinemised või tühistamised, samuti isegi siis, kui oleks kasutusele võetud kõik vajalikud meetmed, määrused on ei ole ta algusest peale leidnud ähm, äh, rakendamist äh, erinevatel põhjustel, lumetormid, vulkaanipursked, äh, streigid ja muud sellised nähtused. teame, et lennureisijatel on raske olnud oma õigusi kasutada ning raske on leida olnud, on olnud leida individuaalseid lahendusi Eh, näiteks liikmesriigide vastavad ametid on nõrgad, ei suuda pisevalt tegutseda, kohtud eh, on ülekoormatud eh, ning liikmesriikides on ka mitmed ametid teadmatuses sellest, kuidas aidata lennureisijatel kompensatsiooni saada. liikmesriigid peaks olema loodud ka jõustamisametid ning äh, pra-, äh, sanktsioonid äh, oleks vaja olnud samuti luua, mis peavad olema proportsionaalsed. on, mõned liikmesriigid on teinud jõupingutusi rakendusmeetmete kasutusele võtmiseks. samuti on üritatud kohtuväliseid lahendeid leida, mis on väga positiivne lahendus. näiteks Suurbritannia tsiviillennundusamet Eh, on leidnud, et kaks tuhat kuusteist seitseteist uurimiste põhjal, et eh, enamus eh, kaebustest leidsid lahenduse reisijate huvides, kuid Euroopa Kontrollikoja raport, mis avaldati kaheksandal novembril kaks tuhat kaheksateist, leidis, et kuigi süsteem on hästi välja töötatud, on sellega seotud siiski äh, Eh, vaja eh, reisijal väga palju pingutada, et tulemuseni jõuda. kümnes uuritud liikmesriigid eh, näitasid, et pöördumised riiklike ametite poole kasvasid kaks tuhat viisteist, kaks tuhat seitseteist. enamus õigusi on seotud kompensatsiooniõigusi ning samuti ka lendude hilinemise ja pardale mineku keeluga. komisjon esitas ettepaneku äh, üle vaadata määrus kakssada kuuskümmend üks, et tema äh, vajakajäämisi leevendada ning äh, tun-, nad äh, tuvastasid, et jõustumis, ühtlane jõustumissüsteem Euroopa puudub ning samuti on see suur koormus lennufirmadele. ja Suurbritannia ja Hispaania tõttu jäi see Äh, arutelu äh, toppama nõukogus, võib-olla kahe Euroopa, Suurbritannia lahkumine Euroopa Liidust võib õigusloomelist protsessi taaskäivitada. igatahes äh, kaks tuhat kaheksateist on näinud lendude hilinemisel sagenemist seoses streikide, halbade ilmaolude ning eh, samuti ka eh,, ka eh, lennuliikluse kontrolli puudujääkidega kaks tuhat kaheksateist juulis esitasid neli suurimat lennuliini ühiskaebus Euroopa Komisjonile eh, väites, et, eh, et eh, Prantsuse õhuruumi sulgemine seoses lennukontrollide streigiga takistas nende õigust vabale liikumisele. isegi praegu on Euroopas lennuturg tegevuses viis protsenti väiksema jõustavusega kui tavaliselt. teises osas ta, ma äh, mainin viitevaldkonda, mis vajavad parandamist ning äh, esitan soovitusi liikmesriikide parlamentidele, Euroopa institutsioonidele. ning äh, peaksin mainima ka seda, et seoses seaduste reformimise puudumisega äh, on äh, komisjoni poolt välja selgitatud äh, probleemid endiselt aktuaalsed niisiis peaks keskenduma äh, reisijate teavitamisele, õiguskindlusele, liikmesriikide ähm, äh, jõustamisvõimalustele, äh, samuti individuaalse kohaldamisküsimustele ning õiguskoormusele lennufirmade jaoks. mis puudutab nüüd reisijate teadlikkuse tõstmist, siis Euroopa kodanikel on õigus äh, seada adekvaatset teavet oma õiguste kohta. tänases sissejuhatuses äh, oleme sellest äh, ka rääkinud, see on oluline praegu, kus lähevad Euroopa Parlamendi valimised mais kaks tuhat üheksateist. määrus tähendab seda, et lennufirmad peavad täivita-, teavitama reisijaid nende õigustest. ning äh, Äh, komisjon oma uuringutes on tuvastanud, et teadlikkus reisijate seas on väga äh, madal, vaid väga väike äh, protsent, kolmkümmend üheksa protsenti on täielikult teadlikud oma õigustest. huvitav on ka see, et teadmised õigustest ei ole alati täpsed. ma teeksin ettepaneku, et liikmesriikide parlamendid peaks garanteerima, et jõustamisametid teeks, mängiks aktiivset rolli selleks, et teadlikkust suurendada. Euroopa Kontrollikoda oma raportis tunnistab, et liik-, et komisjon on teadlikkuse suurendamisega tegelenud, kuid samas selg-, ütleb, et suunised ja selgitused internetis ei ole alati lihtsasti mõistetavad. on kümme soovitust, mida teha, kui lennureis ära jääb. mis puudutab õiguskindlust, õigusraamistik äh, on samuti tekitanud reisijatele probleeme. määruses on mitu halli ala. Need on sätted, mida võib äh, tõlgendada kas väga laiapõhjaliselt või, või kitsalt äh, vastavalt sellele, milliste erakorraliste olukordadega tegemist on. hoolimata kõrgetasemelistest kohtuotsustest on määrus endiselt seotud õigusliku ebakindlusega Eh, seoses eh, kohtuvaidlustega reisijatele ja, ja lennufirmade vahel. Eh, määrus ise on äärmiselt keeruline ning osapooltel on raske oma õigusi korrektselt tõlgendada. et õiguskindlust suurendada, peaksid liikmesriikide parlamendid tegema kõik selleks, et, et vastutavad ametid teavitaks reisijaid nende õigustest. kui näiteks kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta juulis Eh, Suurbritannia eh, tsiviillennundusamet andis eh, välja pressiteavituse Euroopa Liidu reisijate õigusest pärast Ryanairi streiki, ehm, siis oli see väga vajalik samm. komisjon peaks samuti suurendama õiguskindlust määruse järgsete suuniste väljatöötamisega. samuti peaks eh, koolitama eh, jõustamisameteid liikmesriikide tasanditel. kolmas aspekt eh, on seotud riiklike jõustamisrežiimidega, mis on suur puudujääk määruse jõustamisel, sest praegusel hetkel antakse liikmesriigi pädevusse väga suur osa määruse jõustamisest ning see tähendab, et jõustamine on toimunud eritasandiliselt. veel olulisem on see, et paljud jõustamisametid on liialt nõrgad, et välja selgitada lennufirmade rikkumisi, näiteks ei ole ressursse piisavalt, samuti puudub eh, piisavalt hea operatiivtehniline tase, et hinnata, millised on erakorralised eh, tingimused, sanktsioonid ei ole piisavalt mõjusad Eh, samuti komisjon eh, oma aruandes hindas, et, eh, et mõnel pool on sanktsioonid alla tuhande euro näiteks, sanktsioneerimispoliitika ei ole piisavalt aktiivne, mitte kõiki rikkumisi, mida määrus mainib, sanktsioneeritakse. komisjon näiteks te, teatas, et sanktsioneerimisametid ei ja olnud piisavalt aktiivsed oma tegu, tegevuses. samuti õiguslikud lävendid sanktsioonide rakendamisel on liialt keerulised täitmiseks. mõnes liikmesriigis käivitatakse kriminaalmenetlus, mitte administratiivmenetlus. mõnedes liikmesriikides pole jõustamisametid äh, pädevad liikmesriigi seaduse üle, et korrektsiooni nõuda. samuti võib tekkida õiguslikke ja praktilisi raskusi sanktsioonide rakendamisel teiste liikmesriikide suunas eh, ning samuti eh, on eh, selge, et riiklike jõustamisametite tõlg-, tõlgendus määrusest ei ole igal pool sarnane ning uurimistasand on väga eripärane tegemist võib olla valdkonna, kus liik-, valdkonnaga, kus liikmesriikide parlamendid äh, võiksid mängida väga suurt äh, rolli jõustamise osas. peab olema piisavalt mõjuv efekt, et lennu, sundida lennufirmasid äh, seaduse täitmisele. peaks olema lennufirmadele kasulikum määruse tingimusi täita ja garanteerida kõigile reisijatele nende õigused, tea, isegi teades, et kõik reisijad ei kaeba ning sanktsioonide rakendamise võimalus on väga väike. üks lähenemisvõimalus on välja töötada nii-öelda eh, reaktiivne määrus. Airs ja Braithwaite eh, soovivad mitmetasandilist jõustamist Eh, liikmesriigide ametid eh, peaks eh, väheste sekkumistega alustama, et, et reeglite täitmist nõuda ja siis hiljem sanktsioneerima rohkem. näiteks Hollandi ameti veebilehekülg viib, viitab sekkumisredelile ning teavitusdokumendis on näiteks ka jõustuspüramiid välja töötatud, mis annab äh, ülevaate sellest, kuidas see peaks toimima. mis puudutab nüüd soovitusi liikmesriikide parlamentidele, siis need võiksid mängida väga olulist rolli, et garanteerida, et riiklik poliitika nagu ka õiguslik raamistik äh, kohaldatakse kooskõlas äh, reaktiivse määruse edasisele arengule. edasi minnes nüüd neljanda valdkonna juurde, mis vajab tähelepanu siis on oluline eh, osa eh, jõustamisrežiimist, et eh, liikmesriik, et reisijatel peab olema võimalus saada kompensatsiooni, kui neid õigusi rikutatakse. selles valdkonnas on vaja teha suuri edusamme. kuid on endiselt tõkkeid, mis reisijatel takistavad kompensatsiooni saamist. mitmesuguseid võimalusi on kompensatsiooni Eh, kasutamis, eh, väljapakkumiseks, eh, kuid see ise võib tekitada segadust. Mm, peab olema rohkem teavitust erinevatest valikutest ja nende headest ja halbadest omadustest. kaks tuhat seitseteist toetas komisjon üle-euroopalise ADR võrgustike väljatöötamist, mis katab Ehm, kogu reisivõrgustikku, mille nimi on eh, TravelNet ning see aitab ühtlasi ka statistiliste andmete kogumist eh, määruse jõustamise kohta. reisijatel on võimalus esitada eh, tsiviilhagi liikmesriigi kohtusse. üks probleem on selles, et sellised menetlused võivad olla aeglased ja kulukad E, e, on ka uusi Euroopa ettepanekuid e, näiteks kollektiivhagi esitamiseks kahe tuhande kaheksateistkümnendast aastast, mis konkreetselt viitavad grupihagidele, kollektiivhagidele kahe, määruse kakssada kuuskümmend üks osas ning sellised arengud ilmselt leiavad vastuseisu lennufirmade poolt ning seega vajavad suurt toetust Euroopa institutsioonide ja rahvusparlamentide poolt. küsimus on ka selles, millist Äh, süsteemi kasutada, et kompensatsioonide maksed oleks automaatsemad. Ryanair esitas teate kaks tuhat kaheksateist jaanuaris, et nad tegelevad selle küsimusega. see vähendaks administratiivkoorsust, koormust nii lennufirmadele kui reisijatele äh, lennufirmadel peaks olema õiguslik kohustus automaatselt kompensatsiooni maksta, kui see kohustus tekib. Äh, Suurbritannia tarbijakaitseamet, which tarbijakaitse tarbijate liit Witchi käivitas hiljuti kampaania, et seda tegelikult ka tehtama hakkaks. Eh, kui me nüüd jõuame lõpliku viimase valdkonna juurde, eh, siis see puudutab eh, lennufirmade administratiivkoormuse vähendamist. selge on see, et lennufirmad endiselt hoiduvad määruse kakssada kuuskümmend üks nõudmiste täitmisest, kui tekib tõrkeid lennureisidega. näiteks hoolduskohustus samuti eh, tühistamiste eh, eh, ka tekitatud probleemide lahendamisega ning operatiivprobleemide tekkimisega lennufirmade jaoks. kui õigusloomelisi muutusi ei teki, peaks liikmesriikide parlamendid tegema kõik selleks, et võetaks kasutusele meetmed, mis pädevust ja võimekust suurendaksid ning et liikmesriikide seadused võimaldaks lennufirmadel eh, eh, saada kompensatsiooni ka kolmandate osapoolte eh, poolt. praegu liikmesriigid on teatanud, et see pole võimalik. kokkuvõtteks võib öelda, et on mitmesuguseid faktoreid, mis õõnestavad kõrgetasandilist tarbijakaitset, mida Euroopa õigus peaks lennureisijatele võimaldama. nagu kuna määruse jõustamine liikmesriikides ei ole tsentraliseeritud on liikmesriikide parlamentidel võimalus garanteerida, et jõustamine liikmesriigil seaduse tasandil toimuks ning et selleks on olemas ka piisavad äh, vahendid. Euroopa institutsioonidel peaks olema võimalus äh, üle vaadata määruse, määrus kakssada kuuskümmend üks ning toetada soovitusi, et õigusi ja kohustusi selgemaks äh, töötada ning administratiivkoormust vähendada. samuti peaks äh, toetatama äh, kohtuvälist äh, menetlust, mida rohkem seda tehtaks, seda rohkem sooviks lennufirmad ka määruse nõudmisi täita ning individuaalkompensatsioon on välja töötatud selleks, et, et, et jõustamine toimuks tõhusalt, see ei ole mõeldud millegi asendamiseks suur tänu, see oli väga huvitav ja informatiivne, nii et daamid ja härrad, nüüd äh, avaksin arutelu, nüüd on võimalus teil küsimusi küsida. kas teil on märkusi? palun. Nobody? At first time? <laughs> Second? Third? So, I think this is the time. ma arvan, et nüüd on õige aeg meie koosoleku esimene osa lõppenuks lugeda. suur tänu kõnelejatele. aitäh teile kõigile. mul on teile oluline info kutsuksin teid kõiki lõunale, mida pakub Euroopa ombudsman ja see on samas hoones kolmandal korrusel Brasseriis. kui keegi teist seda maja ei tunne, siis meie komisjoni liikmed on valmis teid aitama, seega Brasseriis siinsamas hoones kolmandal korrusel. alates kaksteist kolmkümmend. seega kolmekümne viie minuti pärast Brasseriis kolmandal korrusel ja me jätkame kaks kolmkümmend siinsamas saalis. seega soovin teile meeldivat lõunapausi, head isu kõigile ja neliteist kolmkümmend oleme siin tagasi, aitäh!